ja kui äh, vastuvõtjaid ei ole, siis ma edastan täna heaks kiidetud resolutsioonid neile, kellele need on adresseeritud. sellega on osa istungjärgu, järg peatatud. meeldivat koju!